Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid. palun teil nüüd. et me nüüd alustaksime koosolekuga. suur tänu, et olete tulnud siia nii arvukalt, isegi kui kuulutasime kohtumise nii hilja välja parlamendi presidendi palvel me kutsusime kokku selle koosoleku, sest ta pidas läbirääkimisi Ukraina presidendiga, seda selleks, et võtta vastu otsus assotsieerimislepingu kohta, mis hõlmab ka vabakaubanduslepingut kuueteistkümnend, viieteistkümnendal septembril Ukraina parlament äh, ratifitseerib selle otsuse ja kui meie soovime seda samal ajal teha, siis peame me selle panema järgmisel nädalal päevakorda. ja ülejäänud vastutavad komisjonid on selle meetmega nõus ja siin me räägime tõesti ainult nõusolekust selle lepingu ratifitseerimiseks, mitte aga resolutsioonist. resolutsiooni võtame vastu hiljem, sest meil on vaja määrata raportöörid, praegusel hetkel me anname lihtsalt nõusoleku selleks, et saaksime selle menetlusega edasi minna, selleks, et te minust aru saaksite. ja ka raportöör Saares Volski oli sellise menetlusega nõus. just sellepärast me selle koosoleku kokku kutsusime. olete nõus, et me just niimoodi selle päevakorra vastu võtame? palun, härra Šolts. aitäh, härra esimees ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sellest, et tegemist on keerulise ja kompleksse olukorraga, kus meil tuleb otsus vastu võtta. aga samal ajal tahaksin siiski küsida kogu austuse juures mõlema parlamendi presidendi ees, et kas tõesti on mõistlik praegusel hetkel põhimõtteliselt laiali saadetud parlamendiga, kus olud on tõesti väga keerulised, hakata ratifitseerimisprotsessi ellu viima ja ilma, et me oleks pidanud arutelu selle üle. ma saan tõesti aru, et meie arvamused on erinevad siin valdkonnakomisjonis, aga sellegipoolest ma usun, et võib-olla peaks selle peale mõtlema, et äkki lükkaksime siiski hääletuse edasi. kas keegi soovib selle sõnavõtu vastu rääkida? palun. sellega on vastukõne peetud tehtud, kes on nõus sellega, et lükkame edasi? kes on Scholzi ettepaneku poolt? kes on Scholzi ettepaneku vastu? sellega on see taotlus tagasi lükatud. edasi päevakorrapunkt number kolm. ja, ja palun räägitakse ilma mikrofonita saalis. kas me võiksime selle ka panna ametlikult äh, kirja protokolli? kas me võiksime ka elektrooniliselt hääletada, et oleks täpselt teada? Te ei taotlenud elektroonilist hääletust ja nüüd on liiga hilja. aga nüüd mina taotlen, ütleb keegi saalist. mina küsin ja keegi hüüab saalist, et see on naeruväärne palun äh, lahkuge saalist, kui te selliseid taotlusi esitate. see on täiesti naeruväärne, kõneleja räägib mikrofonita uh,. tegemist oli taotlusega muuta seda taot-, seda menetlust, aga me tegime seda täpselt samamoodi nagu täiskogul äh, me ei hakka siin päevakorra üle arutama, üks rääkis selle taotluse poolt, teine vastu ja sellega oli kõik tehtud. keegi ei palunud elektroonilist hääletust, aga kui te nüüd siit saalist lahkuda, siis me võime ka elektrooniliselt hääletada. nii et hääletame siis, palun. Leave you this room. jah, lahkuge that means voting for me kui hääletate poolt, siis hääletate Scholzi taotluse poolt, nii et teil tuleb hääletada vastu, kui te olete Scholzi vastu. sest see oli see muudatusettepanek, vabandust, taotlus, mille üle meil tuleb hääletada. So Still some people have not veel on neid, kes pole hääletanud. Then use your American Express. siis äh, kasuta oma krediitkaarti <laughs> okay, we will record that. So the... nii, hääletus on lõppenud taotluse poolt hääletas üheksa, vastu nelikümmend kaheksa, kaks erapooletut, nii et jätkame päevakorraga nii, nagu esialgu ette nähtud. Läheme nüüd siis raporti juurde. ei, tegemist ei ole raportiga, parandab esimees ennast, me räägime siiski ainult nõusoleku andmisest ja raportöör, kui te soovite, siis võite nüüd lühidalt sellest rääkida. aitäh, härra esimees, ma olen esitlenud õigusloomelise resolutsiooni ettepaneku, mis puudutab nõukogu ettepanekut assotsiatsioonilepingu sõlmimisest Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, sellepärast et me soovime selge solidaarsuse signaali saata Ukrainale, näidata, et me oleme solidaarsed tema valikuga pöörduda Euroopa teele, sest siiamaani on sealne kodanikuühiskond tõesti suurt julgust üles näidanud ja teiseks me soovime ratifitseerimist sellepärast, et see oleks kindlaks märgiks me ratifeeritsime siis järgmisel nädalal Strasbourgis ja me tahame näidata, et teeme seda koos Ukraina parlamendiga ja Ukraina parlament on täiesti pädev seda lepingut praegusel kujul ratifitseerima ja just sellepärast ma teen ettepaneku hääletada selle nõusoleku poolt ja punktis üks selles resolutsiooni ettepanekus öeldakse, et Euroopa Parlament annab äh, oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks, aitäh. aitäh, härra Schübe välisteenistusest, aitäh. ka meil on väga hea meel, et soovitakse samaaegselt Ukraina Euroopa Parlamendist seda äh, lepingut ratifitseerida. ratifitseerimine praegusel hetkel, raskel hetkel oleks selgeks soetusmärgiks Ukraina rasketel aegadel. juba praegusel hetkel meie kaubandusleppe näitab tulemusi, neliteist protsenti on tõusnud eksport Euroopa Liidu riikidesse ja see näitab, et tulevikus on meil võimalik kaubandus, vabakaubandusleppega oma ekspordivõimekust parandada. meil on vaja edasi minna vajalike reformidega selleks, et saada lepingust maksimaalset kasu. nagu te, härra esimees ja parlamendisaadikud väga hästi teate, Euroopa Liidu liit ja Ukraina on üle aasta juba Venemaaga rääkinud äh, assotsieerimislepingu mõjust Venemaa majandusele selleks, et kõik kahtlused kõrvaldada ja leida lahendusi esimene kahepoolne kohtumine ministrite tasandil Euroopa Liidu, Ukraina ja Venemaa vahel toimus üheteistkümnendal juulil ja praegusel hetkel Ukraina on ratifitseerimislepingud nii nagu ette nähtud, mis puudutab Venemaad, siis tuleb vaadata, kuidas mõjutab lepingu rakendamine Venemaa ja Ukraina majandust ja sellepärast uus ministrite tasemel kohtumine on ette nähtud sellel reedel ja De Hüht, volinik De Hüht Euroopa poolelt juhib siis seda kohtumist ning kohal on Ukraina ja Venemaa vastutavad ministrid. selle lepinguga on meil võimalik luua uusi võimalusi Ukraina toetamisel äh, teel stabiilsusele, demokraatiale ja õitsengule ja sellepärast soovin Euroopa Parlamendile palju edu selle lepingu ratifitseerimisel. Plenkovitš härra Plenkovitš, palun järgmisena. aitäh, aitäh, härra esimees. äsja valitud äh, Ukraina delegatsiooni esimese aseesimehena soovin toetada härra Sarjuš Volski algatust, et me võimalikult kiiresti ratifitseeriksime assotsieerimislepingu ehk siis veel septembrikuisel täiskogul. see arutelu, mis meil oli enne seda kohtumist, näitab väga selgelt, et kõik pooled äh, on pühendunud äh, Ukrainale positiivsete märkide saatmisele ning äh, meie delegatsioon äh, loodab, et pärast novembrikuiseid valimisi on meil võimalik uute parlamendisaadikutega töötada edasi assotsieerimislepingu rakendamise suunas ja aidata Ukrainal oma territoriaalset ühtsust kaitsta. härra Pitsula, palun järgmisena. Mi zastupnici u Europskom parlamentu pozitivno glasujući o ovom dokumentu trebamo prije svega iskazati potporu mina variraportorina arvan, et siin parlamendis peame avaldama toetust ja me ei tohi väljendada oma vastasseisu, me peame toetama assotsiatsioonilepet Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. sellest sõltub Ukraina tulevik Ukraina ei saa olla lihtsalt äh, mingisugune Nõukogude Liidu järgse võimu vasall, me peame saatma välja sõnumi, et Euroopa Liit näeb Ukrainas partnerit, kellel on suur potentsiaal reforme läbi viia. isegi siis, kui Euroopa Liit ei laiene järgmise viie aasta jooksul, ei tohi me näidata mingisugust väsimust oma toetuses ukrainlastele, kes siiski ühel päeval soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, aitäh um,! Standing... Uh, aitäh! mina äh, toetan Ukrainat äh, nende taotlustes juba pikka aega, ütleb härra Tänok, ja ka nende soovi ühel päeval Euroopa Liiduga liituda, nii et ei ole mingisugune üllatus, et ma ise koordinaatorina ja kogu minu väliskomisjoni delegatsioon soovivad aidata Ukrainat sellel raskel ajal, kui Vene väed tungivad nende territooriumile sisse ja annekteerivad Krimmi, nii et äh, me püüame aidata president Porošenkot ja tema valitsust võidelda Vene tankidega oma territooriumil ja mida kiiremini seda teeme, seda parem, läbi kiirendatud menetluse peaks see toimuma samal päeval, kui Ülemraada viib ratifitseerimise läbi Kiievis, ma arvan, et see oleks suurepärane sümboolne žest, näitamaks üles solidaarsust ukrainlaste ja nende valitsusega rasketel aegadel, nii et võite meie toetusele loota, aitäh! aitäh, proua Lüüsing! Die Abgeordneten der GUE NGL werden äh, GUE äh, fraktsiooni kuuluvad saadikud hääletavad äh, selle assotsieerimislepingu ratifitseerimise vastu. täna minu kolleeg härra Scholz juba tõi välja mõned argumendid, miks me oleme igal juhul praegusel hetkel ratifitseerimise vastu. eelduseks äh, või üks eeldustest peab olema ühiskondlik lepitus Ukrainas praegu praegusel kujul on siin mitmeid äh, aspekte selles lepingus, millega me ei saa nõus olla, tooksin siin välja eelkõige varjupaigapoliitika ja eelkõige siin Frontexi koostöö, vabakaubanduse põhimõtted, äh, mida selle lepinguga sätestatakse, ei saa me samuti nõus olla, need ei ole Ukraina rahva huvides. me ei ole selle lepinguga nõus ka sellega, selle tõttu, et äh, siin soovitatakse lähenemist julgeoleku ja välispoliitikas, meie meelest on see äärmiselt ohtlik ja kontraproduktiivne rahuprotsessile Ukrainas. koostöö, mis juba toimub erinevate missioonide äh, raames, ja me kõigil neil põhjustel me hääletame täna vastu. aitäh, sõna on äh, härra Baaril. aitäh, äh, liberaalid, ALDE fraktsioon toetavad seda resolutsiooni eesmärgiga assotsiatsioonileppe ratifitseerida, me oleme seda juba palju aastaid arutanud ka erinevate valitsustega Kiievis ja Ukraina jaoks on see hea ja ka Euroopa Liidu jaoks ning sellest peaks aru saama ka Venemaa, et sõltumatu, õitsev ja demokraatlik Ukraina on hea kogu piirkonna stabiilsuse jaoks, sellepärast hääletame poolt, aitäh. Carver. härra Carver, aitäh, mina olen selle resolutsiooni vastu, ma arvan, et ajastus on siin kahetsusväärne, meil on olukord, kus meil on äh, relvarahud, mis tulevad ja lähevad, tuhandeid inimesi on hukkunud Ukrainas ja see lihtsalt ärritab Vene karu, nii et ma ütlen, palun olge väga ettevaatlikud, kui te vaatate homme peeglisse, kui te panete meiki peale või habetajate, siis te peate hoolikalt oma silmadesse vaatama, sest te võite rohkem kahju põhjustada, kui muidu ja tegemist on ainult äh, edevusprojektiga Euroopa Liidu puhul, palun siin vastu hääletada. aitäh, ähm, äh, ütleb härra Messerich. Ähm, me oleme vabadusekaubanduse poolt, kuid äh, meie fraktsioon hääletab assotsiatsioonilepingu vastu sellel põhjusel, et see on ainus viis, kuidas me saame näidata solidaarsust ukrainlastega ja assotsiatsiooni lepingust taganemine oleks ähm, Ukraina sisepoliitika täieliku õõnestamine. see põhjustaks ähm, suurt rahutust Ukrainas, nii et me püüame seda olukorda vältida nii palju kui võimalik, kuid ärgem unustagem, et see ei lahenda äh, sõjaliselt ebakindlat olukorda Ukrainas. endiselt on habras relvarahu ja kaubanduslepe ei lahenda seda olukorda, nii et me peame siin arutama ja seda olukorda veel põhjalikumalt kaaluma. Armin Mikke, palun. aitäh, esimees, daamid ja härrad kui me vaatame olukorda Ukrainas, siis me näeme, kuidas me tõukasime äh, võimult härra Janukovitši, siis oli meil Maidani rahutused, siis ähm, tekkisid rahutused Ukrainas, siis provotseerime Ukrainat astuma Venemaa vastu ja nüüd keeldume ukrainlastele relvi müümast. Need, kes seda tegid, on kas Putini agendid või lihtsalt idioodid, nii et äh, tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal Poola Ehm, võttis vastu Suurbritannia ja Prantsuse garantiid, sellele järgnesid Hitleri rünnakud, ärge tehke seda viga uuesti. vaadakem kuldset keskteed. kas ma äh, mõistsin õigesti, et äh, te olete Poolast pärit saadik? aitäh, äh, ütleb härra Breda ma pean ütlema, et äh, Rahvapartei toetab äh, härra Sarjušvolski ettepanekut ja ma kutsun kõigi kolleege siin komisjonis üles äh, hääletusel mitte unustama, et paljud inimesed on oma elu andnud selle eest, et see assotsieerimisleping saaks jõustuda. aitäh teile! suur tänu, härra Preda, kui lubate, siis ütleksin ka omalt poolt lisaksin ühe isikliku märkuse, ma arvan, et äh, selle sotsiaallepingu vastuvõtmine on meie kohus Ukraina mm, rahva ees ja parlament äh, otsustab selle äh, üle, kas, kas see on õige tee. nii et ma arvan, et, et me ei tohi unustada, et just selleks on parlament ka Ukrainas valitud, et selle üle otsustada ja vägivald ei lähtu siin mitte Ukrainast, vaid äh, Venemaalt. ja president Janukovitš äh, on Ukrainast äh, lahkunud, ta kukutati ja nüüd on legitiimne võim parlamendil. see on praegune poliitiline olukord, millest tuleb lähtuda. rohkem sõnavõtusoove ei ole, nii et saame minna hääletuse juurde hääletame kohe elektrooniliselt ja hääletus on alanud. aga meil on üks muudatusettepanek, hääletame kõigepealt muudatusettepanekute üle. muudatusettepanek üks, kes on selle poolt? zu viel in der EVP hm?? Nende EVP-st aina-. rahvaparteis on äh, üks inimene üle aru. nüüd on korras. Teil ei ole hääletuskaarti. võtsime teadmiseks. niisiis, hääletus on lõppenud. kaheksa poolt, nelikümmend üheksa vastu, neli erapooletut. Lähme teise muudatusettepaneku juurde ja hääletame taas elektrooniliselt. kes on teise muudatusettepaneku poolt? ja hääletus on lõppenud sama tulemus. ja nüüd hääletame kogu äh, raporti üle ja hääletus on nimeline, hääletus on alanud. Tenok mit ja wird notiert. märgime üles, et härra Tenok hääletab poolt, hääletus on lõppenud. Das ist mit 49 neli, neljakümne üheksa häälega vastu võetud, vastu oli kaheksa häält, neli erapooletut. ma arvan, et see on äh, tõeliselt maailma liigutav tulemus. Thus Ukraine will lose not new Russia. Ich äh, möchte hier zum Ausdruck bringen, wenn ich Sie gerade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 viibib täna siin ja meile tundus mõistlik pidada temaga arvamuste vahetust ja ta jõuab siia kahe minuti pärast tutto a posto con l'interpretazione? Sì, 25. 25. Colegas, vamos a darle una calurosa bienvenida a. Kolleegid. tervitame härra ekstsellentsi doktor Shagi ähm, Ibrahim Abdul Karim Alam, Egiptuse ülemmuftid, ta on äh, Al-Ashari ülikooli õiguse ja šaria teaduskonna professor. see on meile suur au, et saame teda täna siin tervitada. ta on šaria ja islami õiguse ekspert. ja te olete öelnud väga selgelt välja, et need, kes kasutavad islamit ettekäändena terrorismiks ja inimõiguste rikkumiseks, rikuvad äh, islami põhimõtteid, näiteks Al-Qaeda, teised äärmusluse, äärmuslased, ka ISIS, te olete öelnud, et nad kõik on korrumpeerunud rühmitused, nad on äärmuslased, nad on verejanulised inimesed, kes äh, rikuvad islami põhimõtted ja nad on ohuks äh, moslemitele üle kogu maailma. konkreetselt Iraagi puhul kujutavad endast ohtu kõigile äh, kodanikele, ükskõik kas tegemist on kristlaste, moslemite või mõnest teisest usust inimestega. härra Excellence, te teate, et me oleme väga suures mures surmanuhtluse kasutamise pärast ja väga paljude eluaegsete vangistuste pärast äh, äh, Egiptuses, mille on määranud äh, moslemi vennaskond, aga nüüd annaksingi sõna teile, härra ülemufti. شكرا أشكر سعادة الرئيس suur tänu tänan teid, et andsite mulle võimaluse rääkida siin väliskomisjoni ees lugupeetud parlamendisaadikutele Euroopa Parlamendis. paljud riigid maailmas on langenud äärmuslaste terrorismi ohvriks kes tapavad usu nimel. me peame lepitama äh, usu, reaalsuse ja tänapäeva maailma. meie moslemite jaoks on see kiireloomulist lahendamist nõudev küsimus ja seda küsimust, seda küsimust käsitletakse juba üheksateistkümnendast sajandist peale. erinevad eksegeedid on äh, seda küsimust lahanud. ja see mm, on äh, lahendamisel juba tuhande kaheksasaja üheksakümne viiendast aastast äh, peale ja meie keskuses püüame luua moslemimaailma ja kaasaegse maailma vahel äh, sild. me räägime naiste õigustest ja naiste õigustest töötada, mõistame hukka naistevastase vägivalla. sellel teemal on välja kuulutatud fatvaid ja me usume usuvabadusse ja väljendusvabadusse. see on meie eetilise harta osa. me oleme tugevdanud sidemeid kristluse, judaismi ja teiste religioonidega Lähis-Idas, oleme hukka mõistnud täielikult süütute hukkamise kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel. ja kuni tänaseni oleme jätkanud igasuguse terrorismi hukkamõistmist. meie eesmärgiks on tugevdada meievahelisi kontakte ja austame väärtuste erinevusi, kuid tugineme ühisele alusele ja kui me ei tunnusta neid erinevusi, meie vahel, mida leiame igast riigist ja igast kogukonnast, siis ei suudame üles ehitada ühtset eksisteerimisviisi, kuid kui me vaatame äh, seda muutuvat maailma meie ümber, kui me vaatame, mis toimub läänes või idas, siis näeme, et vajalikud sammud, mida tuleb astuda selleks, et neid põhimõtteid reaalsuseks muuta, tuleb nüüd kiiresti teostama asuda. islam on üks peamisi toimijaid tänapäeva maailmas ja just ähm, meie peame olema need, kes äh, väljenduvad islami nimel. ja Need äh, konfessioonid, kes samuti islami nimel väljenduvad, on meid äh, toonud selle olukorrani, kus me praegu oleme. praeguses olukorras Daesh või islamiriik Ähm, tegemist on rühmitusega, mis võttis selle nime ja meie mõistame nad hukka sellepärast, et selle liikumise teod on islamiga vastuolus ja meie arvame, et ei tohi uskuda seda, mida üks või teine konfessioon ütleb ja kes väidab, räägivad islami nimel. me oleme kõik vastutavad. ja imaamid peavad just siin väljenduma islami nimel ja ka kodanikuühiskond peab tugevdama oma jõupingutusi usuinimeste kõrval selleks, et meie islam, see islam, mida meie kõrgelt hindame ja ausas peame, oleks see islam, mis oleks esindatud niimoodi, vähemuses olevad liikumised oma ideedega saaksid kõrvale tõrjutud ma räägin siin sellisest liikumisest äh, nagu Islamiriik, mida ma mainisin. muidugi olukord on äh, väga keerukas, me peame nüüd uue lehekülje pöörama ja looma uue koostöö, mis tugineb äh, kultuurilisele, majanduslikule ja poliitilisele koostööle. meil on väga vaja dialoogi kõikides nendes valdkondades selleks, et meil oleks ühine alus, me peame rajama ka kontakte ülikoolidega, teadusuuringute keskustega, üliõpilaste vahel, sest me arvame, et noortevahelised kontaktid on väga olulised selleks, et et radikaliseerumine ei võtaks enda valdusesse neid noori. meil on vaja lähendada erinevate riikide noori üksteisele, kui me korraldame eh, selliseid noortevahelisi kohtumisi, siis ma leian, et see on alati väga edukas meil on vaja tasakaalustatud diplomaatiat, mis lähendaks islamimaailma läänemaailmale ja meil on väga suured lootused siin, loodame, et õigusriik ja selle põhimõtetest kinnipidamine saavad valitsevaks, ma loodan, et ükskõik, äh, milline oleks ka meie nahavärv või millised on meie põhimõtted, kõik see jääb äh, tahaplaanile ja et äh, esiplaanile tõuseb see, mis tõeliselt on meie silmis väärtuslik. minu jaoks on väga oluline seda teile välja öelda ja ma tahaksin jätta teile samuti aega äh, sõna võtta, sest ma arvan, et teil on kindlasti palju küsimusi selle olukorra äh, kohta, mis meil maailmas praegu valitseb. suur tänu, Teie Ekstsellents, teie sõnavõtu eest. ja annan sõna härra Priedele, Rahvapartei koordinaatorile. aitäh, esimees lugupeetud ekstsellents, aitäh siia tulemast. kuulsime, kuidas te rääkisite mõõduka islami eest ja oleme täheldanud ka teie otsusekindlust, kui te rääkisite erinevate moslemi vennaskonna liidrite hukkamise vastu aga samas toob see selle välja olulise probleemi Egiptuse ühiskonnas. õigussüsteemi toimimine, eriti just äh, tõendite puudumine, see on üldine probleem ja see võib mõjutada ka näiteks ka Morsi äh, kohtuprotsessi, sest teda on süüdistatud koostöös Hamasiga ja ka Iraani vabariigiga ja nüüd süüdistatakse teda Katarile saladuste müümises. kuidas teie näete neid süüdistusi selle probleemi kontekstis, mille te ise välja tõite, ehk ähm, siis äh, õigussüsteemi toimimine teie koduriigis. ja teine küsimus puudutab teie äh, Türgi rolli, kuidas teie näete Türgi rolli järgnevatel aastatel, aitäh! Herr Kahn, Mr Kahn. härra Kahn. Thank you, chair and uh, Alan Masahlan and assalamu alaikum, ya sheikh. Good to have you here. I am here aitäh, esimees ja teie ekstsellents, meil on väga hea meel teid äh, täna tervitada. mul on kaks küsimust teile. kui me kuuleme Araabia kevadest ja nähes äh, neid muutusi, mis on toimunud selles piirkonnas, sealhulgas Egiptuses, äh, mis on muidugi Araabia maailmas väga olulisel kohal, siis vahel näib, et need arengud teevad vähikäiku. mida võiks võtta ette? mitte äh, selles suhtes. väga vähestel araablastel on tegelikult võimalik sõna sekka öelda selles suhtes, kes neid valitseb. ja teine küsimus, mis puudutab ISIS-t, selge on see, et need narratiivid, need sõnad, mida ISIS kasutab, on muidugi religioossed äh, tooni, aga samas nende teod lähevad vastuollu nende usuga me näeme, et paljud noored inimesed mitte ainult islamimaailmas, vaid ka Euroopa Liidus on mõjutatud sellisest retoorikast. mida oleks võimalik teha ka islami institutsioonide poolt, et noortele, noorte inimesteni jõuaks õige sõnum islamist, aitäh ah, uh,! suur tänu, esimees, ma istun siin, teie ekstsellents aga mul on väga hea meel kuulda niivõrd tasakaalustatud eh, sõnavõttu ka nii kõrgelt tasemelt, kes on autoriteetne kuju ka sunnidele. ma olen tegelenud selle teemaga pikki aastaid, eelkõige mis puudutab siis allivust ja ka seda, mis puudutab surmanuhtlust näiteks eh, jumala teost, jumala teotuse eh, või abielu rikkumise eest näiteks Pakistanis äh, tihtipeale äh, tabab see just kristlasi ja teisi äh, mitte-islamiuske. kuidas saaks siin edasi liikuda? Ähm, näiteks mitmetes islamiriikides on ju ette nähtud surmanuhtlus jumala teotuse eest ja peaks ju olema võimalik selliseid äh, äärmiselt karme kriminaalkaristusi ära muuta äh, just inimeste jaoks äh, siis karistused jumala salgamise eest, et need ei tabaks inimesi, kes soovivad välja astuda usust. nüüd ISISe küsimus on tuhandeid džihadiste, kes võitlevad ISISe ridades ja alles hiljuti äh, Äh, üks äh, Briti islamivaimulik äh, andis välja fatva, mis nimetas ISISe haramiks ja ütles, et moslemid ei tohi selle rühmitusega liikuda. kas teie võiksite sarnase fatva võib-olla välja anda praeguses väga hirmutavas olukorras, kus äh, tõeline kesk, äh, keskaegne terrorirežiim on äh, kehtestatud, mis on äärmiselt, mis on, mis on äärmiselt ärevust tekitav, eelkõige selliste vähemustele mõeldes nagu näiteks äh, nagu kristlased või ka äh, druusid ja teised vähemused. Desde hace decenios estamos asistiendo a un proceso de homogeneización en lo que ha sido me oleme juba näinud äh, pikka aega ähm, kultuurilise ja religioosse ühtlustumise protsessi, me oleme kaotanud äh, juutide esindatuse ja nüüd kristlase esindatuse islamiriikides. ja nüüd oleme olukorras, kus šiidid ja sunniidid peavad üksteist juba vaenlasteks võrreldes druuside ja alauiitidega. aga ilma suhestumata juudi kultuuriga ei ole võimalik mõista islamit või kristlust praeguses maailmas nagu näiteks äh, ka äh, Egiptuse kommunistliku partei rajas üks äh, kohalik juut ja me oleme siin kaotamas väga olulisi sidemeid kogukonna erinevate osadega, näiteks kristlastega Iraagis, kes on seal vähemuses. seega meil on võimatu ette kujutada Araabia maailma, kus ei oleks esindatud erinevad äh, usundid, kui Hispaania ajas juudid välja, siis äh, suundusid nad äh, islamimaailma, keda seal lahkelt vastu võeti. millised on siis Egiptuse kopp? juhtidel, kes on praegu väga raskes olukorras mõnes Egiptuse piirkonnas ja milline on alternatiiv sellele kahetsusväärsele ühiskondade lõhestumisele ja sellele väikeste gruppide ümber koondumisele, mida me näeme islamimaailmas selleks, et ennast kaitsta. ma tahtsin küsida härra ülemmuft-, Ti käest midagi, me hääletasime resolutsiooni üle, mis puudutas inimõigusi ja meile teeb muret äh, ajakirjanike vangistamine ja võtsime sõna ka surmanuhtluse kohta. ma tahaksin teada, mida teie arvate nendest antidemokraatlikest nähtustest ja üks asi, mis mind veel väga huvitav on see, kuidas teie näete Araabia maailma, kuidas peaks toimima Araabia maailmas selleks, et sektidesse koondumist vältida, mida teie meile välja pakute siin? Your Excellency Doctor Shoki Ibrahim Alam äh,. lugupeetud äh, ülemmufti äh, ma tahaksin teid siin tervitada ja tahtsin teie käest küsida midagi demokraatia kohta. Te olete esimene demokraatlikult valitud ülemmuhti Egiptuses, nii et te olete sarnane kõikidele parlamendisaadikutele siin ruumis. mõned islamiühiskonna osad ütlevad, et demokraatial ei ole mingit rolli islamis, nad pakuvad eh, teisi lahendusi, nii et ma tahaksin kuulda teie arvamust demokraatia kohta. ja milline on teie roll teie kümneaastase ametiaja jooksul Egiptuse ülemmuhtina, millist pärandit tahaksite jätta endast maha ja ma tahaksin teid kolmandaks ka eh, tervitada siin kui mõõdukuse häält ja te osalete ka Londonis minu korraldataval konverentsil, kus teie mõõdukas hääl oleks väga teretulnud. ma tahaksin teid kutsuda oma organiseeritud konverentsidele kõnelema. aitäh Need äh, sõnad olid siin väga olulised. mina usun, meie oleme kõik äh, Euroopa suurte tarkade õpilased ja mina esitan teile kaks küsimust. esimene küsimus Te väljendasite ka oma seisukohas ja me te äh, soovitakse, sooviksite kindlasti ka kaitsta kristlasi konkreetselt, mitte ainult äh, teoreetiliselt. kuid mul on ka konkreetsem küsimus, mis puudutab olukorda, mis eelneb äärmuslaste terroristide värbamisele läbi Äh, islami äärmuslaste organisatsioonid Euroopas. see on usukuulutus, mida viivad läbi väga äh, paljud äh, imaamid või ähm, ise hakanud, läbi ise hakanud imaamide, kes paljudes äh, mošeedes, paljudes Euroopa riikides, kaasa arvatud ka Itaalias, äh, viivad läbi äärmuslikku propagandat, mis kasutab ära islami terminoloogiat ja äh, väänab Koraani õpetusi oma huvides selleks, et et mõjutada noori ja neid värvata terrorismiteenistusse. mina usun, et meil on vaja spetsiifiliselt toimida võimalikult kiiresti, mitte ainult läbi õpetuse ja läbi ametliku islamiõpetuse. meil oleks vaja ka konkreetselt toimida selleks, et võidelda nende imaamide toimimise vastu ja me peame seda tegema koostöös ametivõimudega Euroopa riikides, selleks et mul on tunne, et jõudnud äh, tänase päevani selline konkreetne toimimine sellise tõsise ohu likvideerimiseks, mis kahjustab ka tõelist islamit, mida teie siin esindate, et sellist toimimist ei ole veel olnud okay härra Peterle. zelo sem bil vesel vašega poudarka. Teie ekstsellents, mul oli väga hea meel, et te tõite välja dialoogi tähtsuse. aastaid tagasi töötasin mina ka kultuuride vahelise dialoogi valdkonnas meie parteis ja ma tean, kui palju, kui suurt rolli mängib kultuuridevaheline dialoog, kui me soovime teha edusamme. ma olen olnud paljudel valimisvaatlusmissioonidel nende juhiks, näiteks Keenias, kohtusin seal moslemitega, kes olid huvitatud sellest, et riik ja kirik lahku löödaks tahan teada, kelle poole me peaksime pöörduma nendes tähtsates küsimustes. mulle tundub, et mõned ei ole nõus ja valmis rääkima nendest küsimustest. Nemad panustavad pigem vägivallale. millistes valdkondades me saaksime oma dialoogi süvendada ja mida te ootate selles küsimuses Euroopa Liidult? aitäh! aitäh! härra Baranino. Le grand moufti aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, ülemufti, ütleb härra Parnju. tahtsin teid lihtsalt äh, tänada selle eest, et te siia tulite ja nagu üks kolleeg just ütles, äh, tõepoolest on oluline, et väga tähendusrikas on see, et te olete esimene ülemmufti, keda president ametisse ei nimetanud, vaid eh, teid valiti ametisse akadeemikute poolt ja see annab teie rollile täiesti möödapääsmatu legitiimsuse. mul on väga hea meel teie selge väljenduse üle, et te mõistsite hukka islamiriigi väga oluline on, et me leiaksime õiged sõnad selle hukkamõistu väljendamiseks. osad islamiriigid on juba väljendanud oma toetust kalifaadile, mina tahaksin teada, mida teie arvate islamiriigi esiletõusu ja selle mõju kohta Egiptusele ja härra ülemuhti, te väljendasite oma vastuseisu ähm, moslemi vennaskonna esindajate hukkamise vastu, kuid kuidas teie arvate, et Egiptuse ühiskonda saaks äh, lepitada ja kuidas Euroopa Liit saaks teid sellel teel aidata ning kolmas küsimus, mida teie arvate eh, kahe tuhande kolmeteistkümne aasta detsembrikuu dekreedist, mille alusel võrdsustati moslemi vennaskond terroristidega. Te rääkisite eetilisest hartast, et te mõistate igasuguse terrorismi eh, hukka Äh, kuidas teie näete siis äh, seda moslemi vennaskonna olukorda pärast omaenda hukkamõistu? Äh. Anna Gomes, salam aleikum, teie ekstsellents. tahan tõesti kuulda juba teie vastuseid kõikidele nendele küsimustele, mida kolleegid esitasid moslemi vennaskonna ja vangistatud ajakirjanike kohta minu küsimus puudutab naisi. Te ütlesite, et te soovite lepitada religiooni kaasaegse maailmaga ja kaasaegses maailmas nähakse naisi kui eh, ühiskonna täieõiguslikke liikmeid, kellel on ka kõik inimõigused. nii et meie ootused olid suured, kui me nägime Egiptuses nii palju naisi tänavatel. ja siis see tagasilöök, ma olin kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kohal, äh, kui teie eelkäija oli veel ametis, kuid ta polnud veel ametlikult valitud, see on, olukord on nüüd muutunud ja seal näiteks naised äh, äh, kaebasid, et äh, nende, nad pidid läbima vaginaalteste ja muid selliseid asju. nii et ma tahangi teada, mida teie arvate naiste olukorrast. teiseks, äh, teie naaber Liibüa mõjutab ka väga palju seda, mis toimub Egiptuses. Äh, kuidas teie seda olukorda näete, millised on ohud ehk et kui ei ole mitte mingit riiki, no jah, te räägite siin kokkukukkuvast riigist, aga on ilmselge see, et Liibüas riiki kui sellist ei ole, siis kõik see äärmuslike rühmituste tegemi-, tegevus seal siis äärmusluse vastu võitlemine noorsoovahetuse kaudu, aga ka üleüldiselt äh, kes on need usumehed, kes on nemad, et rääkida noortele, mis on islam, samal ajal kui nad täielikult võitlevad islami vastu? aitäh, ütleb härra Jurek. suur tänu siia tulemast, teie ekstsellents, meil on väga hea meel kuulda teie arvamusi. mul on teile kaks küsimust kuidas teie hindate kristlaste olukorda praeguses Egiptuses? ja kuidas te hindate neid vägivallapuhanguid eelmisel aastal ja mis on saanud äh, vägivallapuhangute ohvritest ning teiseks oleks huvitav kuulda teie arvamust. Äh, teie olete ju ka tsiviilühiskonna esindaja ning Egiptuses on nüüd väga kaua oodatud rahu Iisraeliga. kuidas seda kõike nüüd tõlgendada, kuidas see rahu mõjutab Egiptuse ühiskonda? aitäh, härra Prokk räägib mikrofonita ka kõnelejal ei ole mikrofoni. ka kõnelejal ei ole mikrofoni. ah, danke äh, Exzellenz, auch ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Teie Exzellenz suur,, suur-suur tänu siia tulemast. suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest, mis mind väga rahustas. suur tänu, et olete valmis meie küsimustele vastama. Te võite endale ette kujutada, et meile valmistab väga muret praegune olukord Egiptuses ja sellepärast minu esimene küsimus Te ütlesite, et te olete surmanuhtluse vastu, islami vennaskonna määratud surmanuhtluste vastu ja ka vanglakaristuste vastu. millised on teie arvates praktilised võimalused, kas on võimalik see, et äh, neid surmanuhtlusi, määratud surmanuhtlusi ellu ei viida? minu teise küsimus, teine küsimus siin on juba tehtud äh, mitu märkust äh, koptide olukorra kohta Egiptuses. koptide probleem on juba aastasadu vana, ma olen seda isiklikult näinud. nii et äh, millised on teie arvates pikaajalised arenguvõimalused? kas on võimalik rahu tagada? ka kopti kristlastele. ja kolmas küsimus, mida te soovitate meile siin läänemaailmas, see, mida saaksime ette võtta terrorismi vastu, just meie riikidest väga paljud noored liituvad terrorirühmitustega, oleksin väga tänulik, kui saaksite meile nõu anda. härra Prokk räägib jällegi mikrofonita. aitäh härra esimees, Teie Excellents Salama Leikum on, mul on väga hea meel täna siin teiega kohtuda. ma tahan välja tuua seda, kui hea meel on mul selle üle, et te meie poole nii siirate sõnadega pöördusite. Te rääkisite kultuurist, kodanikuühiskonnast, sotsiaalsest rahust Lähis-Idas ma arvan, et meil on vaja demokraatlikku Egiptust selleks, et piirkondlikke kriise Lähis-Idas lõpetada. ja samamoodi tohime ära unustada seda, et need kriisid ohustavad kogu maailma rahu. ilma rahu tagamiseta ei ole meil võimalik saavutada rahu. meil tuleb tõesti äh, hukka mõista kõik need äh, rahurikkumised Te rääkisite rahust, äh, religioonide vahelisest dialoogist. kuidas seda kõike kogu Araabia maailmas levitada? ma ei räägi siin mitte ainult Araabia riikidest, vaid ka islamiriikidest äh, Lääne-Euroopas ja ka mujal. kas me saaksime kasutada siin ka kaasaegseid äh, suhtlusvahendeid, see võib-olla oleks väga tähtis, arvestades teie staatust ja prestiiži? aitäh, teie ekstsellents, teil on nüüd sõna, et vastata. Eh, أنا بداية eh, eh, أشكركم كثيرا على هذه الأسئلة aitäh kõikide küsimuste eest. Need küsimused näitavad, mil määral te soovite rohkem teada saada Egiptuse seisukoha ja ülemmuhti seisukoha kohta. Nendes äh, teemades enamik küsimusi puudutas ka surmanuhtlust, kuid ka naiste küsimust, dialoogi äh, ja islamiriiki. Äh, surmanuhtluse küsimus ja ülemmuhti roll. Egiptuse kriminaalkoodeksis on äh, terve rida menetlusi, mis kaitsevad äh, süüaluse huve, võib-olla te olete selle üle üsna üllatunud kuid kui me vaatame nende menetluste ulatust, siis on väga raske tegelikult surmanuhtlust kellelegi määrata. ma püüan teile selgitada, kuidas see kohtuprotsess aset leiab kohus tegeleb siis juurdluse läbiviimisega ja pärast seda peab kohtunik siis menetluse üle võtma seega kohus tegeleb juurdlusega ja kui tekib vajadus, siis juurdluse äh, teises osas võtavad teised kohtunikud juurdluse läbiviimise üle ning kui kolm kohtunikku otsustavad, et otsuseks on surmanuhtlus, siis enne äh, kohtusse väljakuulutamist peavad nad äh, pöörduma äh, muftide poole, nii et meil on kogu kohtutoimik olemas algusest lõpuni kuni surmanuhtluse otsuseni välja. ülemmuufti vaatab kogu juurdluse läbi ta äh, väljendab oma juriidilise, juriidilist seisukohta, mis ei puuduta ei sisu ega ka vormi. vaid ainult ähm, juriidilist seisukohta ja selle seost äh, islamiseadusega, nii et me ei ütle ei jah ega ei surmanuhtlusele, kui mingisugust äh, sügavat veendumust äh, ühe või teise otsuse kasuks ei ole tõendite põhjal. pärast seda koostatakse raport ja ülemuhti arvamus saadetakse kohtunikele tagasi kui kohtunikud saavad otsuse kätte, siis äh, peavad nad oma otsuse langetama ja nad ähm, võtavad ülemufti arvamust ainult soovituslikuna. seega on kohtunikud vastutavad lõpliku otsuse eest ja äh, seega kohtuniku enda veendumus otsustab, äh, kas äh, surmanuhtlus määratakse või mitte. see on kohtuniku isiklik arvamus, millele tugineb siis kohtuotsus. kui on tegemist vastuolulise kohtuotsusega, siis on surmanuhtluse määramise puhul ka apelleerida ja öö, ülemkohus või kassatsioonikohus on see instants, mille poole pöörduda tuleb. üheksakümmend üheksa protsenti apellatsioonikaebustest rahuldatakse vaadatakse läbi ja kui otsustatakse, et surmanuhtlus määratakse, siis tuleb kogu toimik tagasi saata ülemmuhtile. meie omalt poolt viime veel kord juurdluse läbi, kaalume kõiki tõendeid ja meie teine arvamus koostatakse, see saadetakse kohtunikele, kui äh, kohtunikud otsustavad uuesti surmanuhtluse kasuks, siis peab selle otsuse ratifitseerima Vabariigi President. seega statistiliselt äh, läheb kogu menetluse läbiviimiseks umbes neli aastat. selleks, et olla kindel, et äh, surmanuhtlus on vajalik ja selleks, et seda ellu viia, seega statistiliselt on väga vähe juhtumeid, kui surmanuhtlus tõesti ellu viiakse ja kui on tegemist selja taga koht, süüdimõistmistega, mis on vastuolulised, siis kui isik arreteeritakse hiljem, siis tuleb kogu menetlust otsust peale alustada. meie jaoks, miks meie jaoks on surmanuhtlus nii oluline, see on küsimus, mis väärib kogu meie tähelepanu. see on seotud selle Eh, hirmu ja terroriga, mida põhjustas kuriteo läbiviija. muidugi on halastus väga oluline, kuid kui me räägime kuriteost, siis me mõtleme eelkõige ohvritele, sest kurjategija tappis teise inimese, kellel oli õigus elada, kellel oli võib-olla perekond, lapsed ja kellel oli võimalus oma elus edasi minna, kui me võtame arvesse kõiki neid asjaolusid, siis on mõnikord oluline jääda surmanuhtluse määramise juurde. Euroopa filosoofid ja araabia filosoofid on rääkinud kuritegudest ja karistustest. islam on sellel seisukohal, et selline heidutus on väga oluline, sest äh, see on tähtis, kui tegemist on äh, teise elu hävitamisega Egiptus Egiptuses on praegu väga hea periood, meil on olnud kaks põhiseaduslikku kohtumist, mis näitasid, mil määral soovitakse edasi liikuda põhiseaduse kirjapanemise suunas. inimesed on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta põhiseaduse teemal sõna võtnud. mina olen samuti osalenud selles referendumil saime samuti väga häid tulemusi ja see kinnitas rahva toetust. ja teine kohtumine oli presidendivalimised ja siinkohal tahaksin mainida mm, kopte. Egiptuses äh, on inimene eelkõige egiptlane, enne kui ta, arvestatakse tema usulist kuuluvust. nagu me teame, ehitati Egiptus üles kõikide poolt Egiptuse tsivilisatsioon on võimeline lõimima kõiki kultuure. parim tõendus sellest on ajalugu. ajalugu selle on kirjutanud kõik ühiselt ja Egiptus on selles aspektis täiesti ainulaadne, sest Egiptuses elame kõik kõrvuti ja meil on peaaegu ideaalne võimalus sõbralikus üksmeeles elada äh, me oleme üksteise kõrval äh, kodudes, ähm, ülikoolides, koolides ja keegi ei tee äh, vahet, kes on äh, kristlane või kes on moslem, seda tihtipeale ei teatagi ja töökohtadel ei tehta vahet moslemitel ja kristlastel, nii et ma kinnitan teile, et koptide olukord Egiptuses ei ole murettekitav. Nad on oluline osa meie tulevikust ja nagu ma teile ütlesin, olen mina tugev õigusriigi toetaja ning see on see põhimõte, mis peab kõikjal valitsema, mitte ainult Egiptuses, vaid äh, seadus peab kehtima kõikidele ühtemoodi. ja mis äh, puutub naiste olukorda Egiptuses, siis ma tahaksin seda küsimust veel kord rõhutada, ma olen äh, sellel teemal juba ühe teose avaldanud naiste poliitilised õigused ja äh, abielulised õigused. naised äh, omavad kõiki neid õigusi äh, kodanike ja meeste partneritena prohvet rääkis naistest kui partneritest ja Koraanis ei räägita eraldi naistest või meestest, välja arvatud siis, kui see on vajalik. ja kui räägitakse konkreetsetest asjadest, näiteks teatud äh, usupraktikatest, millest äh, naised ei pea kinni pidama teatud ajahetkedel, näiteks naised ei pea alati paastust või ähm, palvekorrast kinni pidama. islami juriidikas on naised ja mehed võrdsed peale Nende aspektide näeb kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Egiptuse põhiseadus äh, seda asja samamoodi ja me võtsime vastu artikli, mis on väga hästi sõnastatud selleks, et seda ei saaks kuidagi valesti tõlgendada pärast seda, kui parlament on põhiseaduse vastu võtnud, äh, nii et Äh, seadusega saaks kuidagi naiste olukorda kahjustada ja ma kinnitan teile, et äh, naistel on äh, täielikud õigused olemas ja võib-olla hoopis mehed hakkavad oma õiguste eest paari aasta pärast võitlema. mis puutub siis islamiriiki, siis ma ei tahaks siin hakata rääkima kalifaadist, ma ei tahaks rääkida ka islamiriigist tegelikult sellepärast, et nende terminitega ei saa me kuidagi nõustuda, kui me analüüsime äh, islamiriigi organisatsiooni tegusid äh, ametlikult Äh, ja lähtudes islami põhimõtetest, siis me mõistame, et nende teod on äh, kuritegelikud. me peaksime rakendama seadust ja rakendama õigusriigi põhimõtteid ja mõistma kohut nende inimeste üle vastavalt nende tegudele. meil ei ole ühtegi usuteksti islamis, mis kutsuks üles vägivallale või hävitustööle, mis kutsuks üles teisi inimesi mõrvama. kõik usutekstid näitavad, et et kõige äh, õigemad on äh, kõige jumalakartlikumad. jumal oleks võinud luua ainult ühe usutunnistuse, kuid äh, ta lõi väga palju erinevaid konfessioone ja seda ainult talle teadaoleval põhjusel. usuvabadus on tagatud. me panime põhiseadusesse kirja artikli, mille üle toimusid pikad arutelud ja me kirjutasime selle artikli järgmiselt. usuvabadus on tagatud, igal inimesel on õigus uskuda oma religioonile vastavalt, kuid kõik teod peavad äh, aset leidma seadusele vastavalt ja seega islamiriiki ei saa islami põhimõtete järgi õigustada, tegemist on inimestega, kes kasutavad religiooni ära. me ei saa leida ühtegi ähm, viidet islamist, mis õigustaks kellegi väljasaatmist või ümberpaigutamist, kuid sõja olukorras selgitab islam, et naised ei kuulu sõdalaste hulka ja keelatud on tappa naisi ja lapsi või eh, kes kuuluvad äh, usuliste institutsioonide alla, näiteks rabid või preestrid. seega on keelatud neid inimesi rünnata. keelatud on ka puid maha raiuda või maju hävitada. ma võin teile siin ka selged viited tuua nendele tekstidele, nii et kui me võtame kõike seda arvesse, siis äh, me näeme, et äh, islamis on olemas sõjaeetika. Äh, sõja korral me näeme, et islamiriigi teod on äh, islamile vastuvõetamatud, olgu siis tegemist Süüria või teiste riikidega. mis puutub aga kristlaste lahkumisse Egiptusest, siis me ei saa rääkida siin mingisugusest laiemast nähtusest, võib-olla on tõesti teatav surve neile olemas, kuid ma tahan teile tuua vastupidise näite et äh, härra Nabil Luka, kes on äh, kristlane ja kui me vaatame selle ajaloolise isiku elulugu, siis me näeme, et lapsena äh, käis ta islamikoolis, hoolimata sellest, et ta oli kristlane ja ta kirjutas raamatu prohvet Muhamedi elust, eh, mille nimi oli Prohvet ja sõnum. ta näitab eh, islami positiivset poolt, ta oli kristlane sünnist surmani. Eh, paljud islamimaailma liidrid jõid äh, äh, kas oma ema või oma amme piima, kes olid kristlased. see näitab äh, Egiptuse ühiskonna mitmekesisust. meie peame kinni inimõigustest ja meie jaoks on need väga olulisel kohal. me pühendasime terve artikli Egiptuse põhiseaduses inimõigustele ja esimest korda ajaloos, võib-olla see üllatab teid, tehti seda, sest äh, rahvusvahelised konventsioonid võtavad arvesse ka riikide seadusi me viitasime vajadusele olla kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonide artiklitega. me oleme võtnud eesmärgiks pidada kinni kõikidest rahvusvahelistest konventsioonidest, mis Egiptus on ratifitseerinud, sellepärast et Koraan kutsub meid üles oma lubadustest kinni pidama ja kokkulepetest kinni pidama ja isegi poliitilise režiimi muutumise korral, valitsuse muutumise korral peeti kinni rahulepinguga, rahulepingust Iisraeliga. kas äh, demokraatia Egiptuse vahel on siis mingisugune vahe, demokraatia on vahend, kuidas võimu hallata, meie püüame lähtuda sellest, et äh, soovime näha, kas demokraatia aitab ühiskonda õitsengule, kas demokraatial on ainult positiivsed küljed. me ei ole demokraatia äh, vastu, kui asi puudutab võimuvahetust ajaloo jooksul on moslemid alati lähtunud sarnastest põhimõtetest. ja mina äh, ülemmuhtina ja ülima usuvõimu esindajana tahaksin öelda, et ülemufti roll on tagatud sellega, et enne ülemuftiks saamist tuleb õppida ja olla ekspert usutekstide tõlgendamisest, tuginedes usukriteeriumitele. Alasaar võttis äh, selle seisukoha ja ja see tähendab äh, usutekstide mõõdukat tõlgendamist. kas meil on veel äh, pisut aega, küsib härra ülemufti. ja öö, mis puutub imaamidesse mošeedes, siis me soovime koostööd teha kõikide osapooltega selleks, et dialoogi edendada, sest minu meelest on dialoog vajalik ja see edendab üksmeelt rahvaste vahel. ma arvan, et ma sain vastata teie küsimustele, vähemalt enamikule neist. aitäh, et te mulle neid väga asjakohaseid küsimusi esitasite, see näitab, kui hästi te tunnete olukorda Egiptuses ja Araabia maailmas. aitäh teile! Exzellenz, ich danke Ihnen sehr. suur tänu teile, Teie Ekstsellents. ma leian, et tegemist oli viljaka kohtumisega ning see võib olla võimaluseks äh, alustada head dialoogi. ma arvan, et siirus ja siirus on väga tähtis äh, meie arutelude puhul, see on väga tähtis ka üleüldiselt ma olen veendunud, et äh, monoteistlikud äh, religioonid, kui teie raamatuid tõsiselt võtta, siis need religioonid peaksid olema võimelised üksteisega mõistlikult ümber käima. ja mitte üks sellest nimetatud kolmest äh, usutunnistusest ei lähtu sellest, et Jumal oleks vihkaja, vaid ütleb, et Jumal on lepitaja tihti probleemiks on just tõlgendused või nagu teie ütlesite, usutunnistust kasutatakse teiste eesmärkide saavutamiseks ja seda on näha ka teiste usutunnistuste puhul, mitte ainult islami puhul, vaid ka juudi ja kri-, kristliku usu puhul. me peame üritama, et mõõdukad, kes on ju igal pool ka võimul, et mõõdukad hoolitseksid selle rahumeelse kooselu eest ja mõõdukad peaksid nüüd tulema tõesti ühise laua taha. kasvav vägivald nii teie piirkonnas kui meie piirkondades, näiteks see, mis ma näen minu koduriigist, et nelisada noort meest võitlevad Süürias IS äh, islamiriigi rühmituste nime, äh, nimel. üle kahe tuhande on läinud juba Euroopa Liidust sinna. tegemist ei ole inimestega, kes oleks islamiusku, tegemist on tihti Inglismaalt, Saksamaalt pärit äh, kristlastega, mis on võtnud üle islamiusu ja tegemist on tõesti väga murettekitavate arengutega ja sellepärast teie püüdlused võib-olla oleks tõesti ähm, head selleks, et olukorda parandada. suur tänu selle arutelu eest ja ma loodan, et me jääme kontakti. aitäh! was really good.